Dear President, Mrs Costa, Vice Presidents. E, proua esinaine, proua Costa, aseesimehed, daamid ja härrad. mul on suur au täna teie ees istuda. täna rohkem kui kunagi varem kujundate just teie Euroopa Parlamendis uut Euroopa Komisjoni. ennem kui ma räägin oma portfellist ütleksin paar sõna selle kohta, miks mul on hea meel teie ees olla. olla volinik tähendab olla pühendunud eurooplane. olla volinik tähendab esindada Euroopa huvisid ja mitte midagi muud. olla volinik tähendab teenida Euroopa kodanikke. minu arvates ei ole üht, olemas suuremat au kui sellised kohustused Teie ja mina teame, et Euroopa Liidu ja Ungari vahelised suhted on olnud hiljuti üsna keerulised. meil on olnud olulistes küsimustes erimeelsused ning me oleme pikalt ja valjult nende üle vaielnud. aga Euroopa Liidu üks suuri väärtusi on see, et see annab meile võimaluse lahendada oma erimeelsused avatult, demokraatlikult ja rahumeelselt eriarvamuste lahendamine, ükskõik kui keerulised nad ka ei ole, muudavad meid tugevamaks nii üksikute riikidena kui ka liiduna. ning lõppude lõpuks ühendavad meid samad Euroopa väärtused. inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ning inimõiguste austamine Nende väärtuste kaitsele olen mina isiklikult samuti sügavalt pühendunud. täna õhtul jagaksin ma teiega oma nägemust hariduse, kultuuri, noorsoo ning kodakondsuse kohta. ma tahaksin rääkida sellest tööst, mida me koos peame tegema. kui lugeda mõningaid meie ajalehti, siis võib jääda mulje, et see portfell ei ole just kõige tähtsam. mina nii ei arva milline väljakutse on veel tõsisem kui meie noorte inimeste tuleviku, tulevik? milline probleem on veel tõsisem kui meie noorte tööpuudus, mis on mõningates riikides üle viiekümne protsendi? milline ülesanne on veel tähtsam kui meie tulevastele põlvkondadele võimalikult hea alguse andmine? ning Euroopa Liidus ei ole midagi muud väärtuslikumat kui meie kultuur ning meie identiteet. mis sektorid veel väärivad rohkem kaitset kui meie kultuuri- ja loometööstus. Euroopa Liit on ju ühiste väärtuste ja pärandi ühendus. auväärsed saadikud, ma arvan, et meie portfell on täpselt sama tähtis kui teisedki. kui me soovime üles ehitada jätkusuutlikku ja õiglast majandust, peame me alustama haridusest. me peame ette valmistama oma noori inimesi maailmaks, mis on äh, multikultuurne ning kiire kui me soovime, et meie kunstnikud ja loomeinimesed leiavad uusi tarbijaid üle Euroopa ja maailma, peame me andma neile ka vahendid selle saavutamiseks digitaalses maailmas. me peame tagama, et haridus, kultuur, sport ja kodanike osalus aitavad kasutada meie inimeste potentsiaali täielikult. me ei ole ju masinad. inimestena leiame me Äh, mõte just äh, oma suhetes teiste inimestega. me oleme tervikud, terviklikud siis, kui me panustame millessegi suuremasse kui lihtsalt iseendasse. minu por-, äh, meie portfelli poliitilised meetmed toimivad eelkõige riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil, võimalikult lähedal kodanikele, see ongi tähtis, aga ma leian, et ka Euroopa Liit peab mängima juhtivat rolli. me peame aitama oma liikmesriike ning sidusrühmi tegelema äh, äh, nende suurte väljakutsetega. ma tahan aidata kaasajastada meie haridussüsteeme äh, nii laste kui noorte puhul. ma soovin, et meie õpetajad oleks motiveeritud, kelle tööd hinnatakse terves ühiskonnas. ma soovin, et meie koolid ja ülikoolid mm, õpiksid uusi tehnoloogiaid ning uusi õpetamisviise. ning ma soovin, et me täidaksime oma Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid, et rohkem inimesi läheks ülikooli ning vähem õpilasi kukuks koolist välja. kui noor inimene kukub koolist välja, siis ta juba ennem täiskasvanud saamist langeb raskesse olukorda. armsad kolleegid, minu viie aasta prioriteedid on selged. esiteks, haridus peab olema Euroopa Liidu majanduskasvu ja töökohtade loomise kava südames. seetõttu palus Jean-Claude Juncker, et ma toetaks seda investeeringute paketti, mille ta äh, esitab kolme kuu jooksul pärast ametisse asumist. täna luban ma teie ees, et ma ei kavatse seda plaani kaitsta mitte mandaadi alguses, vaid igal aastal, kui komisjon tuleb välja iga-aastaste riigispetsiifiliste soovitustega liikmesriikidele. see avaldab survet liikmesriikide valitsustele, et nad investeeriksid õpetajatesse, uutesse tehnoloogiatesse koolides ning uutesse õpetamismeetoditesse. isegi kui liikmesriigid peavad äh, kohendama oma äh, eelarvepoliitikat, on oluline, et nad investeeriksid haridusse ja koolitusse. teiseks ma soovin tagada, et kultuuri- ja loometööstus äh, suudab õitseda ka digitaalmaailmas. Euroopa peab olema siin, Euroopa on maailmas juhtrollis loometööstuse valdkonnas, me peaksime olema selle üle uhked. ning täna ma luban teile, et mitte üks, ükski kaubandusläbirääkimine ükskõik kus maailmas ei hakka õõnestama meie äh, kultuuri äh, olulist rolli. ma tsiteerin Jean-Claude Junckerit. me ei hakka Äh, ohverdama Euroopa kultuurilist mitmekesisust vabakaubanduse altarile. ning ma kinnitan teile, et meie autoriõiguse režiim ei hakka kaitsma mitte ainult meie ähm, kunstnikke ja loomeinimesi, vaid ka meie kultuurilist mitmekesisust, mis on Euroopa identiteedi südames. ma kinnitan teile, et Euroopa tegevus hakkab kaitsma meie unikaalset kultuuri, nii nagu alusleping seda ka nõuab. kolmandaks, ma soovin, et meie ülikoolid oleks maailma parimad. Need on Euroopa ühed kõige tähtsamad institutsioonid, need on meie ühiskonna alussambad. Nad on kriitiline innovatsiooni allikas. Kesk-Euroopas ennem tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandat aastat olid nad vabaduse bastionid, kus hoiti ähm, elavana vaba mõtet. täna ei ole veel kõik avanud oma uksi välismaailmale ning nad ei ole suutnud kohaneda sotsiaalse ja majandusliku muutust, majanduslike muutustega. ma kinnitan teile, et Euroopa Komisjon kavatseb ära kasutada kõiki vahendeid selleks, et kaasajastada ülikooli ning, ülikoole ning ehitada üles tugevam side nende ja ühiskonna vahel. ma soovin muuta selle teadmiste kolmnurga hariduse, teaduse ja ettevõtluse vahel tõeliseks partnerluseks me kavat-, kavatseme edasi investeerida Euroopa Innovatsioonitehnoloogia Instituuti ning äh, meie Marie äh, Curie tegevustesse. Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut on juba murranguline projekt, mis aitab meil muuta meie arusaama innovatsioonist ning me peame nüüd üheskoos töötama selle nimel, et see oleks veelgi edukam ja et see tegutseks üle terve Euroopa. ühine teaduskeskus saab olema äh, Euroopa poliitika tegemise keskmes. Äh, hea poliitiliste meetmete väljatöötamiseks on vaja korralikult äh, taustatööd ja teadusandmeid. ning see ühine tea-, äh, teaduskeskus on suurepärane ajukeskus meie tegevuse keskmes. me peame seda ära kasutama. kolleegid, neljas prioriteet, kavatsen töötada tihedalt koos kolleeg Marianne Taissiniga, kes saab olema tööhõive sotsiaalasjade äh, volinik, selleks et me saaksime võimalikult tõhusalt võidelda noorsootööpuuduse vastu. ma tean, et Euroopa Liit on ainult üks lahenduse osa suur osa tööst tuleb ära teha liikmesriikide poolt. aga ma kavatsen neid jõupingutusi toetada selleks, eh, läbi selle, et kasutan ära oma portfelli ressursse. ning ma usun, et üheskoos suudame me olukorda tõesti muuta. Teie toetusel ning koos liikmesriikidega saame me aidata noori inimesi ehm, leida tööd me peame kaasajastama oma haridus- ja koolitussüsteeme, et nad vastaksid kahekümne esimese sajandi tööturgude vajadustele. ja seda saab Tagatisfondi toetuse seeläbi, et me rahastame äh, äh, ülikoole, äh, kolledžeid ja ettevõtteid. ning läbi selle, et me parandame par-, praktikantide kohtade kvaliteeti ning noortel inimestel peab olema ka mitteametliku õppevõimalus koolist väljaspool. minu viies prioriteet. ma soovin kaasata Euroopa noorsoo meie poliitiliste meetmete väljatöötamisse. Euroopa noorsoo ees on enneolematud väljakutsed. majanduskriis ei ole äh, tõstnud mitte ainult tööpuuduse taset äh, enneolematult kõrgele tasandile, see on tõstatanud ka küsimusi selle kohta, milline on noorte koht meie ühiskondades paljud noored inimesed on palju paremini informeeritud ning palju paremini ühendatud kui varasemad põlvkonnad just läbi tänu sotsiaalmeedia. aga neil, nende poliitiline äh, hääl ei ole alati kõige rohkem kuuldav ning mina tahan seda muuta. meie struktureeritud dialoog noorsooorühmadega on juba äh, näidanud, et on väärtuslik, aga ma arvan, et me peame minema kaugemale oma traditsioonilistest hästi organiseeritud partneritest ning äh, kaasama ka teisi ma kavatsen luua uued platvormid, millega me võtame ühendust ühe miljoni noore inimesega järgmise viie aasta jooksul ning see tähendab tõelist muutust meie osalusdemokraatias ning äh, sellest, kuidas meie parlamentki soovib rohkem võtta ühendust noorte inimestega. minu kuues prioriteet. ma soovin uuendada meie Euroopa kodanikuks olemise tunnet. Euroopa kodakondsus on lihtsalt roh-, äh, palju rohkem kui tühjad sõnad aluslepingus Euroopa kodakondsus on rohkem kui lihtsalt pass. Euroopa kodakondsus on rohkem kui lihtsalt lisand meie riiklikule kodakondsusele. ma soovin, et Euroopa kodakondsus on midagi iseenesestmõistetavat, mis rikastab meie igapäevaelu, mis aitab üles ehitada Euroopa identiteeti, mis sobitub ilusasti meie elu muude aspektidega meie portfell on kõige parem alguspunkt selle saavutamiseks. haridus, noorsoo, kultuuri ja spordipoliitika, kõik meie poliitilised programmid äh, aitavad Euroopa identiteeti edasi arendada. ning meie Euroopa kodanike programm aitab tõsta mm, teadlikkust Euroopa ühisest ajaloost ning meie ühistest väärtudest, väärtustest sport ja mm, mitmekeelsus ei ole minu äh, portfelli pealkirjas, kuid ka need on osa minu tööst ning ma olen ka selle üle uhke. esimest korda Euroopa Liidu eelarves on eraldatud kolmsada miljonit eurot Euroopa spordile rahujuurede tasandil selleks, et kaitsta noori sportlasi ja laste õigusi, et võidelda vägivalla ja diskrimineerimise vastu, dopingu ja kokkuleppemängude vastu ma sooviksin tänada teie parlamenti ning teie komisjoni siin, et te toetasite Euroopa spordinädalat ning te kind-, eh, te võite öö, eh, toetuda minule eh, ka järgmisel nädalal, järgmisel aastal, kui kuulutatakse välja Euroopa spordinädal. ma soovin toetada ka keeleõpet ja keelelist mitmekesisust, meie Erasmus pluss programm, programmi üks kuuest prioriteedist on ka keeleõpe ning keeleline mitmekesisus ning ma soovin siinkohal äh, kinnitada, et ma soovin toetada kõikide äh, Euroopa keelte õpet, ükskõik kui äh, palju inimesi neid keeli räägib. ning meie põhiõiguste harta kutsub üles ka mit-, keelelise mitmekesisuse toetamisele ning ma kavatsen töötada üheskoos härra Timmermansiga, et tagada, et hartas sisalduv ka ellu rakendataks. auväärsed saadikud, mul on, minu ees seisavad suured väljakutsed ning nendele vastu astumiseks on mul vaja teie toetust. isegi kui me oleme edukad, ei näe me võib-olla kõiki meie töö tulemusi kohe, nagu keskaegsete katedraalide arhitektid ei pruugi me oma töö tulemusi kunagi näha. aga samas sooviksin lõpetada optimistlikult. me peame kõik eh, leidma julgust ja tugevust eh, Need, sellest, millised vahendid on meie käsutuses praegusel hetkel. Erasmus on Euroopa Liidu üks kõige väärtuslikumaid saavutusi. Erasmus sümboliseerib kõiki meie tähtsamaid väärtusi, avatust, liikuvust ning soovi mõista oma naabrit. rohkem kui ükski teine programm aitab Erasmus meil üles ehitada Euroopa identiteeti, mida meie liidul on nii väga vaja. mul on suur au, et ma vastutan nüüd uue programmi Erasmus pluss eest ma soovin teiega koos töötada selle nimel, et seda rahastataks ka piisavalt. me mõlemad teame, et äh, äh, et meie kaks institutsiooni ei ole need, kes ohustavad selle rahastamist. samuti tulime välja uue programmiga, mis peaks aitama neljal miljonil inimesel õppida töötada ka teistes riikides. kolleegid, meil on viie, järgmisel viiel aastal mitmeid prioriteete, meil on palju tööd vaja ära teha ning me peame ära kuulama oma kodanikud, eriti noored inimesed. minul on suur au töötada Euroopa nimel, mul on suur au töötada teie komisjoni e, e, ning parlamendi e, jaoks Euroopa volinikuna, teie volinikuna. koos suudame me saavutada kõik need ülesanded.